Uh, dear friends, with such a armsad sõbrad, meil on väike probleem nii tähtsa kuulamisega. üks kolleeg teatas mulle pool tundi tagasi, et nad pidid minema kindlalt lennujaama, sest nad peavad seal olema kolm tundi enne lendu. ja nüüd lihtsalt meil napib kolleege aga teisest küljest ka minu olukord on väga keeruline, mina pean kell neli ära minema. tavaliselt on minu aeg seitseteist kolmkümmend olnud. minu jaoks see probleem ei ole, aga kõik, kes siin on, nende jaoks on see ikkagi tähtis, et teie siin oleksite. no ma ei tea Well, uh... aitäh teie usalduse eest. see lause, mis te ütlesite, oli väga delikaatne. jätke see meelde endale ka. aga ikkagi, meil on äh, üks paneel ette nähtud nüüd ainult ja kõik saavad järgemööda sõna ja palun ärge kõnelge kauem kui seitse-kaheksa minutit. samuti tahaksime äh, Ähm, teie paneelis osalejate vahel ähm, luua diskussiooni, võib-olla ähm, natukene eri, erineva nurga alt, see oleks huvitav, huvitav ka meie parlamendiliikmete jaoks. Äh, võib-olla pool tundi, nelikümmend viis minutit, midagi sellist. kui te nüüd nõustute sellise muudatusega, siis saame kohe algust teha ja nagu tavaliselt ma isegi ei küsi, kas te nõustute. kohe alustame. tavaliselt eh, teen sissejuhatuse, näiteks viis minutit aga nüüd ütlen, et tegemist on eh, energia salvestamise rolliga Euroopa Liidu uutes või tulevastes energiasüsteemides ja kõik te teate. elektriauto jällegi, kuidas energiat salvestada, taastuvenergia tootmine ja kuidas seda salvestada, kõik tähtsad küsimused. ja nüüd hakkame neid teemasid arutama. esimene sõnavõtja Patrick Clarence Euroopa Energia Säilitamise Assotsiatsiooni või Salvestamise Assotsiatsiooni peasekretär. tavaliselt äh, ma tahaksin siin külaliste kohta ka paar sõna sissejuhatuseks öelda, aga ma teen täna küll lühemalt. ja me ju tunneme ka teid enam-vähem ja paljud teist, meist tunnevad teid. nii, palun. suur tänu välisasjades, ma olen Patrick Clarence, ma olen I-, e, organisatsiooni IIS, e, Euroopa Energiasalvestamise Assotsiatsiooni peasekretär. ma tahaksin tõesti lühidalt kõnelda IIS e. ähm,. ISIL, meie organisatsioonil on kolm põhieesmärki, kõigepealt äh, tahame teile ja teistele ka selgeks teha, äh, milline on lisaväärtus energia salvestamisel äh,, see tähendab õiglast turgu energia salvestamiseks, see on kõige olulisem ja samuti tahame arendada tehnoloogiat edasi ja saada rahastust teadusuuringutele ja selleks, et demonstreerida uusi tehnoloogiaid. nagu te näete, meil on väga lai liikmeskond, umbes nelikümmend liiget, seal on äh, uuringukeskusi äh,, toot-, varustuse tootjaid, süsteemioperaatoreid, igasuguseid organisatsioone. ühest küljest on tegemist meil sellise keerulise olukorra, olukorraga, kus me tahaksime, et kõik need liikmed räägiksid ühel häälega, teisest küljest on väga hea, et mitu valdkonda on esindatud liikmete seas. kõigepealt siis tahaksin öelda, et energia salvestamist Äh, võib äh, saavutada erinevate tehnoloogiliste vahenditega, tehnoloogiad on erinevad, meil on siin viis nii-öelda pere esile toodud keemia, keemil-, keemiatehnoloogia, elektrokeemia, elektri, mehaanilised tehnoloogiad, termaaltehnoloogiad. nüüd muidugi nende perekondade liikmed muutuvad aga pered jäävad samasuguseks. kui me vaatame edasi, siis siin on erinevaid kütuseelemente, akusid, igal tehnoloogial on oma plussid, lisaväärtus ja ähm, igaüks neist aitab tasakaalustada süsteemi tervikuna. Te näete, et energia salvestamine toimib peaaegu igal pool, elumajades, tööstuses äh,, elektrijaamas, kui on vaja vaheltoovvoolu taastuvenergia puhul tasakaalustada, siis kasutatakse erinevaid tehnoloogiaid, et süsteemi tasakaalustada. ja igal süsteemi osal on omad vajadused. nüüd järgmisel slaidil on näha eh, tavalist eh, energiatootmist, ja uuemaid mooduseid. Ähm, energia salvestamine aitab ka ülekandesüsteemi tasakaalustada ja kui on vaja näiteks sellise akuga alustada, mille käivitamiseks on vaja mingi tuhandik sekundist, siis just salvestatud energia abil on võimalik seda kiirelt teha, mingisugusel laurujõul töötaval elektrijaamal läheb selleks aega palju-palju rohkem nii. ja sellepärast tahtsimegi rõhutada, et ühte kindlat tehnoloogiat, mis on ideaalne, ei ole, tuleb kasutada erinevaid tehnoloogiaid eh, ja eh, tuleb arvestada ka sellega, et need tehnoloogiad arenevad eh, ja juriidiline raamistik peab olema selline, mis ei takistaks arengut, vaid soodustaks arengut. see peaks olema paindlik, kohandatav nüüd äh, me oleme kohtunud fraktsioonidega, meil on omad näited siin. Äh, jaotustasandil on väga palju äh, kasutusel taastuvenergia allikaid, mis annavad vahelduv voolu, näiteks fotogalvaanilised Äh, elemendid äh, või kui teil on endal näiteks mingid päikesepatareid, siis te võite ise otsustada, millal ühineda jaotusvõrguga või mitte ja äh, oma süsteeme saate te ise üles ehitada, teil ei ole vaja kohe mingisugust tohutut elektrijaama ehitada. aga kui me vaatame nüüd ja põhivõrgu ettevõtja poolelt, siis äh, ka seal on väga kasulik energia salvestamine. ja siis oleme kasutusele võtnud uue termini prosumer, need, kes toodavad energiat ja tarbivad ise. me tahaksime tootjale anda palju rohkem võimalusi, äh, salvestada võib äh, soojusenergiana, saab patareides ta salvestada ja mm, tuleb mõelda lihtsalt, mis kõige soodsam viis on. edasi, tähtis on mõista, et olemasolev turukujundus elektrisüsteemides tuleneb ajaloolisest arengust. tavaliselt mõeldakse ikka tsentraliseeritud energiatootmist, kõik elektrisüsteemid peaksid muutuma nüüd tulevikus integreeritumaks, kohanemisvõimelisemaks, aga ähm, mida siis teha? me ei saa äh, jaotusvõrku ja põhivõrku ühendada, sest meil on äh, lahtisidumise nõue. meie arvame, et toota võib küll äh, ja võib tarbija võib salvestada energiat, see on nii-öelda neljas element energiasüsteemis ja väga raske on mõnikord praeguse võrgustiku ülesehituse korral salvestada energiat, kui te toodate energiat, maksate, kui te salvestate energiat, maksate, kui te tarbite, siis te maksate. et igasugused tasud panevad teile mitmekordse maksukoormuse. energia peab ka olema edastatav. süsteemide süsteemidele tekkiv surve võib tunduvalt väheneda, kui on võimalik kasutada salvestatud taastuvenergiat. me arvame ka seda, et kõik turuteenused peaksid olema kätt, kättesaadavad. see tähendab seda, et ühelgi tootjal ei ole, ei peaks olema kohustus jaotada seda. osa võib, osa kohustusest Äh, on alati äh, äh, põhivõrguettevõtja kohustus, aga meie arvame, et ähm, kui mina näiteks süsteemile paremaid süsteem, teenuseid annan, siis et ei, ei, ei tohi nii juhtuda, et, et mina saan sellest vähem kasu kui teised. ja samuti tuleb luua teatud energiat, varustuskindlus, me ei taha mingeid erilisi tariife või toetust, aga me tahame pikaajalisi lepinguid, nii et me saaksime tõesti investeerida, sest väga oluline on teada, et, et kaheksa-üheksa aasta jooksul on võimalik mingit teenust müüa ja osta ja selle põhjal saab ka pangalaenu. turu ülesehitus tuleb tulevikus ära muuta ja teiseks ma tahan rõhutada, et meie finants toetust ei küsi. suur aitäh teid, härra Patrick Clemens, teatakse väga hästi. Te olete juba olukorda äh, mõjutanud palju, näiteks äh, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal oli teie organisatsioonis ainult üksteist liiget, praegu on juba mitukümmend ja äh, Te osalete ka kliima ja energiadialoogis ja me äh, oleme teiega ka varem kohtunud ning teame, et te olete aktiivset tööd teinud. suur aitäh teile teie ettekande eest ja järgmine kõneleja Thomas Haamacher, äh, ta on füüsikat õppinud, äh, ilmselt teid nii hästi ei tunta kui härra Patrick Leventsit, Te olete Columbia ülikoolis äh, õpetanud äh, Max Plancki instituudis plasmafüüsikaga tegelenud, nii et olete äh, professor ja keskkonnateaduse keskuse liige Augsburgi ülikoolis. palun, sõna on teil. For... aitäh selle küllakutse eest. ma üritan teile anda üldisema pildi sellest, kuidas me peame energia salvestamisse suhtuma ja nägema seda kogu energiasüsteemi osana. kõige olulisem küsimus on loomulikult see, et kuidas me saame taastuvenergiaallikad süsteemi integreerida see on peamine asi, mille kallal me töötame ja kui me tegeleme selle teemaga, kui me üritame leida viise, kuidas näiteks salvestamist eh, edendada, siis peame vaatama, millised on need võimalikud tehnoloogiad. ma olen siia välja toonud neli punkti, mis minu arvates on kõige olulisemad ja mida tuleb kaaluda, kui üritame vaadata eh, salvestamist teiste võimalustega võrreldes. Eh, kõigepealt, meil on endiselt võimalik omada suuri võrke ning arvestades seda, et me oleme siin Euroopa Parlamendi siis loomulikult on Euroopa projekt eh, võtta eh, need mitmekesised taastuvenergia allikad igal pool kasutusele ja see on võimalik. järgmiseks, eh, meil on paindlik nõudlus. tulevikus näiteks on meil elektriautod ja neid elektriautosid võiks laadida mitte ainult siis, Äh, kui nõudlus on suur, vaid siis, kui, kui nõudlus on madal ja elektrihinnad on madalad. Äh, meil Äh, oleks ka vaja ühendada elektrisüsteem küttesüsteemiga ja siin on jällegi tohutu suuri võimalusi, vähemalt eel, eelseisvatel aastakümnetel aitavad need meil toime tulla igasuguste kõikumistega ja tuua ka taastuvenergiaallikad küttesüsteemidesse ja siis loomulikult äh, veel elektri salvestamine äh, ma tahaksin teile näidata vaid ühte asja võrkude kohta Te näete, milline on olnud äh, tuuleenergia mõju äh, erinevates riikides, nagu te näete, see äh, nõudlus või see tootmine suht-, on suhteliselt kõikuv, aga kui vaatate asja Euroopa tasandil, siis on pilt palju ühtlasem, see Euroopa tasand on näidatud siin punase joonega ja roheline ja sinine joon näitavad siis tuuleenergia äh, tootmist erinevates riikides. ja selline mudel on meil olnud juba aastaid, me oleme hästi aru saanud, et suurte, väga suurte äh, võrkude tootmisel saab tuuleenergia kõikumisi tasakaalustada ning äh, see sõltub loomulikult ka salvestamisest ning arvestades seda, et Euroopas on tuulega olukord väga hea võrreldes muu maailmaga Eh, siis eh, peaks eh, peaks just Euroopa tasandilt tulema surve, et me läheme tuuleenergia kasutamise ja salvestamise suunas. nüüd, kui me räägime elektrienergia salvestamisest, siis lähenen siin asjale ülevalt alla. mul on mõned pildid teil, teile ka näidata selle kohta. peamiseks tulemuseks on see, et kui me ainult vaatame elektrisüsteeme ja vaatame, kui palju taastuvenergiat on kasutusele võetud. Äh, võib-olla kui see määr on juba kaheksakümmend protsenti, siis on kindlasti vaja salvestamist. Äh, aga ei ole salvestamist vaja ainult akudesse, mingil hetkel on vaja salvestada ka niimoodi, et aastaajalisi kõikumisi tasakaalustada kui on vaja midagi sellist teha, kui tuleb hakata aastaajalisi kõikumisi tasakaalustama, siis on vaja kasutada juba midagi sellist nagu vesinik ja see on palju keerulisem kui äh, aku paigaldamine äh, keldrisse. ma jätan need slaidid siin vahele ja me näeme, et et selline vajadus siiski eh, saabub suhteliselt hilja, siis kui meil on taastuvenergia juba väga laialdaselt kasutusel ning väga palju sõltub sellest, kas me näeme asja Euroopa kontekstis ja kui me näeme asja Euroopa kontekstis, eh, siis talletamise vajadus oleks suhteliselt väike, aga riiklikus kontekstis suur ja nüüd sektorite ühendamine, see on eh, minu arvates asi, mida me peaksime käsitlema palju üksikasjalikumalt, mida see tähendab see teab, tähendab seda, et näiteks äh, kui me äh, kasutame küttesüsteemis elektrit, siis sellel on palju hüvesid. esiteks äh, näiteks kui me kasutame soojuspumpasid, siis me saame kasutada tõesti taastuvenergiaallikaid ja see kordistusfaktor on siin vähemalt kolm. nii et, et kui me saame taastuvenergiaallikaid küttesüsteemis kasutada, siis meil on jällegi paindlikkus Äh, sest et äh, äh, ruumide kütmises on teatud inertsus ja kui me kaalume ka kaugküttesüsteeme, siis see paindlikkus on veelgi suurem, kuigi me siin kaotame tõhususes. kui me kasutame energiat ainult kütmiseks kaugküttesüsteemis, siis me võime kasutada üsna suuri äh, Äh, soojuse salvesteid, äh, mis võimaldavad salvestada kümme kuni viisteist kilovatt-tundi. Äh, ning see on sellises suurusjärgus salvestusvõimsus, mida ükski teine salvestustehnoloogia praegu ei võimalda, selles suunas me võime minna ja see pilt näitab, et me saame kasutada päeva ja öö salvestust, nädalate kaupa salvestust ja sellest kõigest oleks ähm, kasu taastuvenergiaallikate kasutusele võtmisel ja siin me näeme, et kui meil on ühendatud süsteem, siis meil tegelikult ei olegi elektrienergia salvestamist vaja, meil on ainult soojust vaja salvestada äh, meil on, äh, kui meil on süsteem, mis rajaneb ainult elektrile, siis meil läheb vaja võib-olla äh, ka vesinikku või midagi muud ja sellega peame arvestama kui meil õnnestub sellised asjad ühendada, kui me leiame õiged turumehhanismid, mis selle sektorite ühendamise võimalikuks teevad, siis loomulikult on meil juba täna palju tehnoloogiat olemas ja väga paljud nendest asjadest saaks juba kohe ellu rakendada ja äh, on võimalik tõesti näidata, kuidas see toimib. ja nüüd ma jõuangi siis kokkuvõtteni. kõigepealt minu arvates on äärmiselt oluline, et me Eh, mõtleme Euroopa võrgule. meil on väga head eh, tuule, päikesega piirkonnad lõunas, tuulega piirkonnad põhjas ja me peame need piirkonnad omavahel ühendama. mina ei ole poliitik, aga see võiks olla üks projekt, eh, mis paneks võib-olla mõned inimesed Euroopa Liitu armastama. ning loomulikult meil on vaja salvestussüsteeme, me peame sellele mõtlema, aga me peame tehnoloogia koha pealt olema väga avatud. ei saa teha niimoodi, et seda me tahame, seda me ei taha, nii et, et tehnoloogiale, igasugusele tehnoloogiale peame olema väga avatud. samuti süsteemide ühendamine on äärmiselt oluline ja ma arvan, et jah, meil on vaja loomulikult rohkem teadusuuringuid, ülikoolist tulejad alati räägivad seda aga ähm, meil on vaja ka üsna ranget reguleerivat raamistikku, sellist raamistikku, äh, mis jaotamise tasandil vähemalt äh, toob turule konkurentsi. minu arvates oleks see üks viis, äh, kuidas, ähm, kui me kasutame salvestamist või sektorite ühendamist, lõpuks annab meile võimaluse näha, kumb peale jääb ja ma arvan, et me peaksime mõtlema ka sellele, kas kõik need asjad, mida me tänapäeval teeme, on kooskõlas turu liberaliseerimisega. nii et, et võib-olla me võiksime asjale läheneda väga liberaliseeritud ja me võime tõesti elektrituru radikaalselt liberaliseerida ja siis need asjad toimivad, aga me võiksime veel kord mõelda ka sellele, et võib-olla peaks kasutama sellist vanamoodsat, rohkem riigi poolt juhetud elektrisüsteemi, et kas nii ei oleks ka võimalik soovitud eesmärgi saavutada. ma tean, et inimestele ei meeldi, kui sellest räägitakse, aga ausalt öelda Euroopa eh, toimis üsna hästi ja üsna pikka aega ilma liberaliseeritud elektrituruta nüüd on meil jah, elektriturul konkurents, liberaliseerimine ja see Äh, ei ole alati päris hästi toiminud, aga see oli lihtsalt kõrvalmärkus veel üks asi ja see on minu arvati poli-, samuti poliitilistes aruteludes oluline. Äh, päikeseenergia, päikesepaneelid, ma arvan, et see on äh, väga oluline paljudele teistele piirkondadele, kus äh, elektri pakkumine on praegu väga väike, näiteks kui meil on rohkem projekte Aafrikas, siis ma arvan, et kui me viiksime ellu projekte Aafrikas, siis annaks selles vallas väga palju ära teha. suur aitäh, professor nagu tavaliselt professorid räägivad äh, kauem kui ette nähtud, aga mul on äh, sama probleem endal, nii et, et aga suur aitäh teile, professor Hamacher. ja nüüd on mul väga hea meel tutvustada või tervitada Jorgo Hatsimarkakist, kes on endine Euroopa äh, Parlamendi saadik, endine ITRE komisjoni liige mina olen teda tundnud juba kümme aastat, ta oli väga aktiivne kui me valmistasime ette teadusuuringute seitsmendat rahaprogrammi ning eh, ta oli üks eh, suurimaid eh, võitlejaid Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituudi eest. meie hulgas ei olnud selliseid inimesi just palju, võib-olla viis kuni seitse ning president Barroso suhtus meisse kõigisse väga viisakalt niisiis, härra Hatsimarkakis on Hydrogen Europe'i peasekretär. ta on sellele ametikohale asunud siis pärast seda, kui ta Euroopa Parlamendist lahkus, ta on käi-, õppinud paljudes ülikoolides ning mõnede meie jaoks meist on ta väga tut-, tuntud nägu. Jorgo, mul on väga hea meel sind täna siin tervitada ja täna on ka härra Hatsimarkakisel sünnipäev, nii et, et palju õnne! aitäh, Jerzy, ähm, aitäh, et äh, härra esimees mind täna siia kutsusite ma asun kohe asja kallale ja jään siis ootama aru, arutelusid. Hydrogen Europe, nagu te näete, on üheksakümne nelja ettevõtte liit, kes on pärit kuueteistkümnest riigist. suured ettevõtted nagu Daimler, Siemens, BMW ja siin on ka väga palju VKE-sid. miks meid täna üleüldse siia kutsuti? ma arvan, et see slaid näitab, kuidas äh, vesinikku saab võrrelda teiste salvestustehnoloogiatega. vesinik on gaas, aga kõige lihtsam on teda saada elektrolüüsi teel ja me kasutame siis elektrit selleks, et veest saada vett ja hapnikku, vesinikku ja hapnikku ning siis saame looma, luua kütuseelemendi, mille baasil on võimalik jällegi toota elektrit nii et, et väga lihtne on äh, ühes või teises suunas siin protsesse suunata. Äh, salvestustehnoloogiaid on palju, Patrick juhtis nendele mõningaid, mõningast tähelepanu, aga just paindlikkuse tõttu sobib vesinik eriti hästi suurte koguste salvestamiseks. ja te näete seda siin slaidil, et kui on vaja salvestada lühikeseks ajaks, siis elektrolüüsi tuleb teha investeeringuid, te näete eh, ka mudelite põhjal, et kulud on väga suured, aga mida suuremad need kogused on, seda väiksemad on kulud ja vesinikust eh, energia tootmine on oluline, kui kogused on suuremad kui kümme gigavatt-tundi eh, ja tahaksin tuua ühe näite, kasutan lühikest videot, see on viiskümmend sekundit ja see on koolruuti näite Äh, ma ei saa paraku seda näidata, sest see video ei lähe käima, aga kui te, see teid huvitab, see on viiskümmend sekundi ja minge lihtsalt Google'isse või Youtube'i ja äh, pange sisse sõna Colroyd vesinik ja vaadake, äh, mis juhtus. Colroyd ähm, on Belgia jaekaubanduskett, neil on kakssada kauplust Belgias, Hollandis, Prantsusmaal Äh, tegemist äh, on suurima investoriga Põhjamere keskkonnasõbralikku energiasse. härra Koolroit on miljardär ning äh, tema, tal oli probleeme, et vesinikku ei olnud võimalik kasutada külmutusseadmetes. ta proovis midagi muud ja leidis, et kütuseelemendid on kõige paremad ja nüüd oma kodus Halle linnas, mis on siis Brüsselist lähenes on ta loonud äh, siis, äh, on ta paigaldanud tuuleturbiinid, äh, samuti päikesepaneelid ja muud seadmed, mis tulevad Euroopa tehnoloogia ühisettevõttest ja kui te tahate teda külastada, siis te võite näha, kuidas see asi tegelikult toimib. see asi tõesti toimib ja ilma igasuguste probleemideta kui äh, nüüd kokku võtta, siis te näete, et vesinik on võimendaja. ühelt poolt äh, vasakul pool te näete energia tootmist, mis äh, ideaalis tuleb keskkonnasõbralikest allikatest, päikeseenergia, tuuleenergia Äh, vesiniku abil siis muundatakse see energia, mida võib siis säilitada torujuhtmetes, balloonides või kus iganes ja siis läbi kütuseelemendi äh, saab äh, mitte, mitte küll põletamiseks, kuigi põletamine on ka võimalik, aga seda saab kasutada erinevateks asjadeks ja siin te näete, kuidas asi siis tegelikult välja näeb. siin on üks suurimaid elektrolüüsi rajatisi Euroopas see on Mainzi energiapark, see asub Frankfurdi lähedal. Siemensi, Linde ja Mainzi äh, Open Activities projekt on see ja see on siis tuuleturbiin, mis toodab kuus megavatt-tundi võrgu jaoks äh, ning elektrolüüdiks äh, on selle asja Eh, muudab siis energia vesinikuks ja vesinikku säilitatakse nendes balloonides, eh, mida te siin näete ning eh, see on otseselt seotud ka gaasivõrguga. kolm protsenti sellest hüdro, vesinikust läheb otseselt gaasivõrku. mida vesinikuga saab teha? vesinikku saab kasutada liikumiseks, nagu te siin näete, siin on kolm autot, mis on turul või peaaegu jõuavad turule. Hyundai X5 Toyota Mirai. Äh, need on möödunud aasta septembrist saadik turus. Äh, äh, Daimleri automudelid näete ka siin keskel. näete siin kergsõidukeid ja raskeveokeid ja ka busse. meil on üheksakümmend bussi kogu Euroopas ja need bussid on siis saavutanud turuküpsuse täpselt nagu äh, autod ja meil on siin ka jalgratas, mis töötab vesiniku peal <laughs> selle kuuekümne grammi vesinikuga on võimalik läbida sada kilomeetrit, nii et, et tegemist on siin tõesti elektrimootoritega ja siin te näete siis võrdlust, mida võib teha äh, vesinikuga ja kui te võrdlete seda näiteks äh, bensiiniga või diisliga, siis Äh, nelja minutiga äh, viissada kilomeetrit. Äh, vesiniku tankimiseks on vaja vähem kui viit minutit ja te saate sellega edasi liikuda viissada kilomeetrit. aku laadimine on jällegi teistsugune, me kasutasime siin Tesla Äh, kõige kiiremini laadivad mudelid, see tähendab kahekümne minuti laadimise järel saab sõita sada kuuskümmend kilomeetrit. nii et, et kui te neid asju äh, võrdlete, siis te näete, et vesinik on ainuke võimalus selleks, et meie transporti elektrifitseerida, ilma et me peaksime oma harjumusi muutma, me saame teha täpselt nii, nagu tahame ja homme äh, avame siis esimese avaliku tankimisjaama Saventemise mina, mind on sinna kutsutud, ma tean, et saadikuid ei ole kohal, aga nende assistendid tulevad. niisiis äh, me, äh, tulge siis, äh, bussid lähevad siis Saventemi ja meil on seal väga palju äh, vesinikul töötavaid autosid, mida saab seal laadida, jalgrattaga võite ka sinna viia sinna minna ja siis äh, saab vesinikku kasutada ka äh, kütte- ja jahutussüsteemidel, siin on andmekeskuse pilt. Google on keskkonnasõbraliku energia suurim ostja maailmas, mina seda ei teadnud, aga see oli tõesti muljetavaldav. ja siin on näiteks andmekeskused äh, ja varusüsteemiks on siis diisel, sest diisel on kõige usaldusväärsem ja mind kutsuti ka propageerima eh, vesinikku ja neile meeldis minu ettekanne väga, sellepärast et see annab neile varustuskindluse. Eh, ja see on keskkonnasõbralik ja tõenäoliselt nad lähevad üle vesinikule. kas see on Euroopas reaalsus peaaegu, aga Jaapani puhul te võite näha, et Jaapani valitsus, valitsus on otsu-, otsustanud Tokyo olümpiamängudest aastal kaks tuhat kakskümmend teha äh, vesinikumängud äh,. Nad tahavad äh, Hiroshimasse paigutada suure tuuleturbiini tur,, kus tuleb siis energia olümpiaküla jaoks miks selliseks äh, salvestamiseks turgu ei ole, eelkõnelejad tõstatasid selle küsimuse. mina olen kaasa toonud uuringu, mis äh, viidi läbi kütuseelementide ühingu äh, poolt ja see uuring on tõesti väga huvitav ja sealt te saate vastuse sellele, miks seda salvestamistehnoloogiat ei ole turule toodud ei ole mitte mingisuguseid stiimuleid äh, salvestada. mõelge, kuidas on lugu tootmisele juurdepääsuga. härra Kolitšek naerab, ta on sellest aastaid kõnelenud, ma tean väga hästi. Äh, ja äh, kuivõrd ebatõhus on selle tootmine, energia tootmine, kui seda ei saa võrku lasta, siis see on tõesti kohutav. eelmisel aastal me tootsime üle miljoni kilovatt-tunni ja Ehm, tegelikult seisame siin silmiti selle vana muna ja kana probleemiga. on sellised ehm, probleemid reguleerimise vallas, meil on ehm, vesinikul ei ole olnud siiani piisavalt poliitilist toetust, välja tuleb töötada stiimulid, mis suurendaksid elektrisüsteemi paindlikkust. praegu neid ei ole, härra Kodisek jälle naerab, sest ta teab, mida ma mõtlen ning äh, Eh, erandid eh, energiasalvestusrajatistele, eh, näiteks maksustamisküsimuses neid ei ole ja taastuvat vesinikku tuleks tunnistada kui biokütust ning lõpetuseks, Erži, mida ma teile sulle ütleksin, kui me läheksime siin äh, esimesel korrusel neljateistkümnendale, me võtaksime siis lifti, eks ole. ja ma ütleksin, et vesiniku salvestusvõime on kõige suurem ja kui me tahame saavutada CO2 heitmevaba majandust kahe tuhande viiekümnendaks aastaks, siis vesinik on just see puuduv äh, lüli, see ei ole küll ainukene lüli, aga ma ütlen, et kütuseelemendid ja vesinik on ainsad tehnoloogiad, mis võimaldavad dekarboniseeritud mobiilsust, ilma et me peaksime oma harjumusi muutma ja statsionaarsetel kütuseelementidel on kõige parem potentsiaal maailmas, aitäh! suur tänu! poliitikud võtavad isegi veel rohkem endale aega kui, äh, kui professorid ja vastasin seda praegu alles. suur tänu kõikidele suurepärastele esinejatele. suur tänu, Jorgo, ka sulle. sa oled, äh, teed kõike südamega, kõike, mida sa teed ja nüüd ootab meid ees äh, härra Penhil. Tesla Energia asepresident. Teiegi mainisite oma kõnes äh, Teslat, härra Benhill äh, räägib meile päikeseenergiast äh, ja ta on tegelenud päikeseenergia ja elektrooniliste komponentidega alates tuhande üheksasaja kaheksakümne kuuendast aastast ning kahe tuhande viieteistkümnendast alates on ta Tesla Energia ambitsioonika Euroopa ja Aafrika tegevuse eestvedaja, tegeleb Äh, nii tööstuslike kui äriotstarbe äh, energiapakettidega. nii et äh, tema tegevus ei ole, ei piirdu ainult Euroopaga, vaid küünib ka Aafrikasse, meid huvitab väga teie ettekanne. esimesed kaks sõnavõttu keskendusid meie peamisele teemale, energia roll, energia salvestamise rollile Euroopa Liidu äh, tulevases energiasüsteemis. aga härra Jorgo Hatzimarkakis alustas meie arutelude teise vooruga ning äh, räägib äh, energia salvestamistehnoloogiatest lõpptarbijatele. palun, ja sellest räägib ka meie järgmine sõnavõtt. jah, suur tänu, härra esimees, suur tänu, austatud komisjoni liikmed ja nüüd ma räägiksin salvestamisest ilma igasuguste konkreetsete tehnoloogia mainimiseta, ehkki pakume liitiumioonaakusid ja, ja nii edasi ja ma ei hakka väga põhjalikult rääkima sellest, kes me oleme ja mida me teeme. Tesla äh, eesmärgiks on maailma muuta ning äh, tagada üleminek säästlikule energiale, me oleme missioonist lähtuv ettevõte, me tahaksime süsinikuvaba põlvkonda, maailma, mis oleks parem koht meie kõigi jaoks, tahame lisaks ilusate autotootmistele ja energiatoodete tootmisele oleks maailm parem. räägiksin natuke nendest toodetest, mida me pakume ja need juba, tooted on juba turul, need juba muudavad seda viisi, kuidas Euroopa Liidu liikmesriikide tarbijad käituvad, töötavad. siin näete ühte meie ähm, eluasemeüksust, äh, vaadake seda valget karpi seinal, neid tuhande, neist, neid on Euroopas juba tuhandeid, neid installeeritakse praegugi ma-, koduvajapidamistes tarbimisteks ja me tahaksime märkimisväärselt rohkem saavutada, kui suuname pilgud tulevikku, võttes arvesse arukaid mõõdikuid ja nii edasi ja nii edasi, mis aitavad tarbijatel kodutarbimist märkimisväärselt paremini sellise aku üks elemendiga äh, hallata. meie oleme üheks eestvedajaks selles arengus mis puudutab äh, ettevõtlust äh, ja tööstuslikku tasandit, äh, siis siin ehitame praegu Hawaii's äh, ühte keskust, kus on, kus kasutatakse päikeseenergiat, kasutame siin võrgu võimalusi ja rakendusi ära energia salvestamiseks, akusid, mm, need aitavad võrku tugevdada saab kasutada mikrovõrkude süsteemide puhul, nagu siin on, või siis äh, tarbimiskaja äh, kontekstis äh, aitavad inimesi, inimestel nii või teisiti kulusid kokku hoida tegemist ei ole mingisuguse äh, teadusliku eksperimendiga, turg on juba olemas, turg, turul asjad juba äh, liikuvad, äh, kas tööstuslikul tasandil või majapidamiste tasandil. ettevõtedki soovivad oma energianõudlust hallata ning nad on haaramas juh-, ohja enda kätte. see areng juba käib tulevik, äh, loomulikult energia salvestamisel on väga suur potentsiaal, äh, nafta, süsiniku äh, jõujaamad pannakse kinni sageli ning selle asemel, et hakata uut, uue põlvkonna sarnaseid jaamu üles ehitama, tuleks keskenduda võib-olla siis energia salvestamisele, mille kulud on märkimisväärselt väiksemad ning mis annavad suurema energia äh, Äh, julgeoleku Euroopa Liidule ja liikmesriikidele. päikeseenergia osakaal äh, kasvab, samuti ka tuuleenergia osakaal, äh, seetõttu tuleb võrku stabiliseerida, seda saab teha läbi energiasalvestuse, erinevaid salvestusmeetodeid kasutades, see on väga oluline ja seda tehes taastuvenergia kulud vähenevad märgatavalt ning me saame oma äh, energiasegus taastuvenergia osakaalu suurendada. praegusel hetkel on äh, just nimelt see salvestamise probleem olnud üheks äh, takistuseks. me räägime siin natukene meie akudest, meie kütuseelemendidest, me koos, meie patareitehnoloogia ei ole stagneerunud, me teeme suuri edusamme, siin näete energiatiheduse alast arengut üks selline aku ei ole mingisugune püsiv nähtus, vaid tehnoloogia areneb äh, lakkamatult, kulud vähenevad rakka, lakkamatult ning seetõttu tulevikus ongi igas kodus sellised äh, akud olemas. liitiumelementide, äh, liitiumioon akude turg tulevikus näete, siin on meil üks vab-, vabrikus, mille me, kus me praegu toodame neid tooteid ja see suudab kahe tuhande neljateistkümnenda aasta vajaduse täielikult katta miljonid, miljardid dollarid, miljardid eurod investeeritakse sellesse, et kanda hoolt selle eest, et salvestussüsteem oleks kulutõhus, saaks kasutada koos taastuvenergia äh, kui ka teiste energialiikidega. meie eesmärgid äh, jagunevad viieks kõigepealt ja, ja me, ja salvestamine aitab kõigile nendele kaasa ma ei hakka neid kõiki üksikasjalikult ette lugema, ma räägin esimesest kahest võib-olla pisut täpsemalt. Euroopa Liit impordib väga palju oma naftast, gaasist ja isegi söest Ameerika Ühendriikidest tänapäeval, seetõttu varustuskindlus on meie jaoks väga oluline. ja siin näete meie prognoosi, mis lähtub erinevatest raportitest selle kohta, kuidas meie öö, äh, taastuva energia kasutamise suutlikkus suureneb ja milliseid salvestamisvõimalusi on vaja meie, meie võrgu jaoks ja sellisel juhul arvestades ka seda stsenaariumi, mil, kui äh, taastuvenergia moodustab sada protsenti meie energiavajadusest, loodetavasti juhtub see meie e-, eluajal, aga need on meie prognoosid me ei rääkisi mitte ainult Teslast, vaid üldiselt Tesla on energia salvestamise osas lihtsalt liidrirollis liitiumioon, agud, aga ka hüdro, ka vesinikuelemendid ja nii edasi ja nii edasi. me peame kandma hoolt ainult selle eest, et direktiivid või, lubavad energia salvestamisele juurdepääsu, ei piira seda, ei äh, suru seda energia tootmise või ülekande raamidesse. see võib äh, pidurdada salvestamistehnoloogia arengut. isegi kui taastuvkütuseid ei kasutata, või saab salvestamistehnoloogiat võrgu toetuseks kasutada, teha seda tõhusalt, kui äh, võrk on äh, nõrk, kui äh, jõujaamu pannakse kinni, siis võib kasutada just nimelt energia salvestamist äh, alternatiivina, mis on kulutõhusam äh, kui äh, reservide pöördkasutus. isegi kui taastuvenergiat ei hakata rohkem kasutama, mida meie siiski loodame ja millega me arvestame, ja see on tegelikult ka tarbijate huvides, sellepärast et see toob kulud alla. aeg saab kohe otsa. teen kiiresti salvestamise abil õnnestub meil vältida suurtootmise kulusid, taristukulusid, mille eest keegi ei taha maksta. ning äh, salvestamine aitab võrku märkimisväärselt kiiremini äh, stabiliseerida me ei liigu, liiguta enam elektrona, vaid rohkem andmeid ja, ja infot. see on see muutus, mis põhimõtteliselt uue turu puhul tekib. ning lõpetuseks võtan otsad kokku, näidates viimast slaidi. majapidamise jaoks majaomaniku jaoks tähendab äh, see seda, et käitumismustrid muutuvad, inimesed hakkavad rohkem aru saama sellest, kuidas nad omaenda energiatarbimist saavad hallata. Neile antakse teavet, nad saavad ise langetada valikuid selle kohta, kuidas oma energiat äh, kasutavad, see on oluline meie muutuse seisukohast, et tarbija peab olema suutlik omaenda äri nii-öelda juhtida ning mitte sõltuda suurettevõtetest. Powerwall näiteks äh, võib äh, anda majaomanikele, nii teile kui meile, võimaluse teha, mida majaomanik soovib, millal majaomanik seda soovib ja maksta äh, seda, mida me teame, et me peame maksma. kui on äh, suurem nõudlus parasjagu, siis loomulikult kulud on suuremad, nii et majaomanik saab äh, programmeerida oma akusid niiviisi, et nad kasutavad äh, energiat odavama hinnaga. salvestamisvõimalused on vägagi huvipakkuvad, areng on kiire, me peame kandma hoolt selle eest, et äh, sellele arengule takistusi ei seata ega ka kaikad kodarasse loobita. suur tänu teie sõnavõtu eest ja nüüd on äh, meil võimalus liikmetel sõna võtta, härra Paul Rüübich ja siis härra Kohlik jah, tahaksin kõigepealt tänada äh, selle põhjaliku ülevaate eest salvestite turule. ma arvan, et see on tõesti suurepärane võimalus taastuvenergia kõigile kättesaadavaks teha. esimene põhimõte on äh, loomulikult see, et me peame võrgud niimoodi üles ehitama, et me elektrienergiat saame siis nendest salvestitest vajaduste korral ja need salvestite keskused on ka väga huvitavad, mis mind Tesla puhul ujutab, on nende äh, akude eluiga ja laadimise äh, aeg. Äh, näiteks see sõltub ka natukene, kui palju, kuidas valgusfooride tsüklid toimivad, näiteks nagu Strasbourgis, kus me seisame pidevalt punase tule taga niisiis, mida Tesla sellest asjast mõtleb, kas ei peaks rohelisi laineid äh, äh, looma, kasutama selleks uusi algoritme, nii seda nutikates linnades liiklus niimoodi pidevalt voolaks ja me jõuaksime sujuva kiirusega punktist A punktist B Eh, siis ei peaks niimoodi patareid tühikäigul töötama. Eh, meil oleks eh, vaja nutikate linnade infrastruktuur niimoodi üles ehitada, et et ei oleks selliseid ummikuid, see mõjutab ju ka rehve, see mõjutab pidureid, nii et, et samuti kaasneb sellega saasteainete heitmete kasv, nii et, et võib-olla Äh, peaksime, äh, me, me siin parlamendis vaatasime just teaduslike tehnoloogiate hinnangud läbi parlamendi ja kas oleks siin äh, selles vallas tõesti võimalik midagi saavutada, ähm, et me saaksime pidevalt siis autoga sõita pideva kiirusega võimalikult pikalt ning ja Eh, väga oluline oleks, kui me ei peaks nagu pidevalt pidurdama, et meil oleks võimalik hoida püsikiirust. Eh, eh, see on minu arvates, kogu sellise infrastruktuuri loomine on minu arvates suur väljakutse, me ei pea mõtlema mitte üksnes autodele endale, see on vana lähenemine, me peaksime praegu mõtlema just, kuidas tuua neid nutilinnu, nutiliiklust, aitäh w imieniu SND. Suur tänu ja sotsiaaldemokraati nimel härra Pavlitšek. Äh, Euroopa zużywa no, około 40% one, one, energii one, pierwotnej na ogrzewnictwo i chłodnictwo. I... Euroopa on kasutanud ehm, nelikümmend protsenti oma energiast kütuseks. tänane kuulamine on olnud väga huvitav leian, et äh, jaotusvõrgustikud äh, ning äh, energia ja elekter on kaks erinevat asja. me peaksime seda teemat makrotasandil, aga kütuse eest tuleb hoolt kanda kohalikul tasandil. energialiigid on selles kontekstis väga olulised ja siit minu küsimus. milline on teie ettekujutus tulevikust kütusetehnoloogiaga seoses, uute tehnoloogiate kasutamist. kui meil on liiga pikk ümber muundamisahel, siis, siis tõhusus ka kannatab selle all. härra Erikson Rohelstein. suur tänu! väga huvitav äh, kuulamine, alternatiive on palju, võimalikke äh, suundi, kuhu areneda. võib-olla me ei peaks langetama otsust praegu kohe selle üle, kuhu minna, kuhu liikuda, vaid anda lihtsalt äh, võimalustel, võima-, võimalus asjadele areneda kaugküte on üks äh, väga huvitav moodus kasutada taastuvenergiat tulevikus äh, tõhusamalt. ka huvitav oleks ka see, kui ettevõtted kasutaksid äh, energiat, salvestaksid energiat, ostaksid seda siis, kui see on odav ning kasutaksid salvestatud energiat, kui hind on kõrge. turg peaks olema juba täna sellest huvitatud. ja tootmisvõimsus on ka olemas, praegu on väga suur, äh, suured erinevused energia turgudel, nii et äh, stiimulid selleks, et äh, osta väga odavat energiat, äh, kui see on kättesaadav, peaks igati olemas olema. kas te arvate, et järgneva viie-kümne aasta jooksul areng liigub selles suunas? minu teine küsimus, nägin midagi äärmiselt huvitavat. meil toimus arutelu Euroopa terase olukorrast terasesektoris kasutatakse väga palju sütt, heitmed on suured, kliima kannatab. aga Rootsi terasetööstus tuli lagedale mõttega, et nemad tahaksid hakata kasutama äh, vesinikku äh, söe asemel terasetööstuses. kas äh, see mõte peab vett ning on tulevikus kasutatav. see aitaks äh, odavat energiat äh, sisse tuua võib-olla ning mängida rolli, aidata äh, kasutada od-, odavat tuule- ja päikeseenergiat tera-, terase tootmises, selle asemel, et lähtuda söetehnoloogiast ning jätkata selle kasutamisega ka tulevikus. suur tänu ja nüüd härra Kahlutšek. EFTD nimel, vabandust, kuue nimel. suur tänu. räägin täna siin ettevõtjana, ettevõtjana, kellel on äh, äh, kolm päikesejõujaama, äh, neli koma äh, kolm ja kaks koma seitse kilovatti. Äh, kahel on juurdepääs võrgule. loomulikult mulle sellest ei maksta, aga minu kolmas väike jõujaam kasutab patareisid kütuse element ja see on äh, mu suvilas ning kasutan seda oma huvides. me oleme sellest teemast rääkinud rohkem kui kümme aastat. viis-kuus aastat tagasi võeti vastu Euroopa Liidus direktiiv, kus seisis, et kahe tuhande kahekümnendaks aastaks peaks meil olema üks protsent energiat äh, vesiniku majandusest. pärast seda ei ole ma kuulnud sõnakesegagi mainitud, mainitavat selle Äh, seda eesmärki. Neratšovitses on meil üks äh, tehas, kus kasutatakse äh, vesinikuelemente. see on loogiline, see on puhas, seda kasutatakse ka bussides. see on puhas, elegantne lähenemine. aga väiketarbijad? mina ise, ma äh, sõidan jalgrattaga, mul ei ole vaja äh, energiat elektriauto jaoks, aga see on väga atraktiivne. neli kilovatti. kui midagi jääb üle, kui energiat saab äh, salvestada, siis mingeid suuri akusid ei ole vaja, sest et tänapäeva patareide elutsükkel on lühike, nad äh, amortiseeruvad kiiresti ning kui energia järgi on suur vajadus, siis, siis patarei kannatab selle all. me räägime siin väga praktilistest lahendustest ning ma ootan pikisilmi päeva, kui selline jõujaam on minu enda kodus ja ma saan seda ise kasutada. mind tehnoloogia väga huvitab. kõik need sõnad, millega me siin täna räägime, tuleks praktikas ellu rakendada, me peaksime näitama inimestele, et Euroopa Parlament ei ole mitte ainult jututuba, vaid me räägime siin asjadest, mida saab praktikas ellu rakendada. aitäh! ütleb äh, härra Saudargas. äärmiselt huvitava, süviti mineva arutelu üle sellisel tähtsal teemal nagu energia salvestamine. me kõik saame aru, et see on väga tähtis ja mõningates olukordades vältimatu Te rääkisite, et salvestust saab kasutada erinevates kohtades, pakkuja juures, vahendaja juures, tarbija juures. elektriauto puhul, kui ei ole laadimisjaamu, salvestusvõimalusi, siis see toob, toob endaga kaasa raskusi, aga me kõik teame, et elektriautosid võiks kasutada ise salvestajatena aga minu end-, küsimus on äh, egoistlikku laadi, minu enda huvidest lähtuv. ma tee, töötan härra Keereki raporti kallal, mis puudutab äh, äh, kütte- ning jahutustehnoloogiat ja te ütlesite isegi, et kütus, küttevaldkonnas saab äh, ka tarbija kasutada salvestusmeetodit. kas te võiksite rääkida ehk sellest põhjalikumalt, see huvitab mind väga millised probleemid selles valdkonnas äh, tekivad, kas need on õigusraamistikuga seotud majanduslikud probleemid? ja rääkides äh, kütusest, kütmisest ja jahutamisest, siis äh, tarbija stimuleerimine, motiveerimine on väga oluline. kuidas motiveerida tarbijat selles protsessis osalema? ja kõik, kes võiksid seda teemat mulle natuke rohkem valgustada, palun, ma kuulan huviga. see on sõnasoovijate nimekirja lõpp minu jaoks. üks küsimus ka minu enda poolt. küsimus Jorgole, Jorgo Hatsimarkakisele. mõned meist mäletavad võib-olla viisteist aastat tagasi selle aastasaja alguses ammu,, ammu-ammu ühesõnaga, ootasime vesinikumajanduselt palju rohkem. professor Rifkin Ameerika Ühendriikidest tuli Euroopasse ja ütles, et äh, aastaks äh, kaks tuhat kümme võime osta vesiniku äh, elemendi kõikidest poodidest Ameerika Ühendriikides, Hiinas, Euroopas. ja midagi juhtus. ma ei tea, millal, kus. võib-olla teie pisut valgust heita sellele. miks on äh, olukord teistsugune, kui ootasime viisteist aastat tagasi vesinikumajanduselt ja vesiniku salvestamiselt? Islandil on teine lugu, aga ja kuidas äh, on lood tulevikus, kuidas saab seda edasi arendada? ja küsimus kõigile meie külalistele, kas te võiksite anda meile mõne kuupäeva, umbmäärase, pluss-miinus viis aastat? kuupäeva, millest lähtuvalt me või-, millest alates me võiksime gaasivarude kogumise lõpetada. pluss-miinus viis aastat. kus me, selle hetk, mil me võiksime hakata gaasi loobuma ka päev, millel me võiksime siis loobuda gaasi kasutamisest varuvariandina meie taastuvkütustele. võib-olla vastaksime samas järjekorras, nagu alustasime sõnavõttudega, kui lubate. suur tänu selle äärmiselt <laughs> kerge viimase küsimuse eest eks ole, äh, kristallkuuli on vaja selleks, et aru saada, millal see toimub, aga härra Paul Rübich, ütleksin teile, et me ei pea mitte ainult tehnoloogiat hindama, vaid kogu süsteem peab äh, olema kohandatud tehnoloogia äh, arengule, kuidas see üksikasjalikult on, ma ei oska teile praegu öelda, aga, aga see, aga nii süsteem kui tehnoloogia on ühtviisi olulised. härra Kierek, teie küsisite kütmise ja jahutamise kohta ja sama küsimus kordus hiljem. paljud uuringud, võib-olla teie räägite sellest täpsemalt, näitab, et äh, soojuse salvestamine on äh, majanduslikult kasulikumalt ning sellel oma lisandväärtuse äh, ja samas võib ühe energiakandjate vahel liikuda see on paindlikkus, mis toob, toob meile kasu, seda saab kasutada akudesse, sõidukiteks, kodus energia salvestamiseks, selleks, et energiaturul aktiivselt osaleda. küsimus oli, et kas juba midagi tehakse, meil on üks Iiri ettevõte, üks meie liikmetest, kes pakub praegu juba võimalust arukaks termiliseks energia salvestamiseks, nad kasutavad elektrit, salvestavad selle kütte, kütmiseks või, või vee soojendamiseks ja seda kütmisprotsessi, neid boilereid kontrollib siis äh, ülekandesüsteemi äh, ettevõtja ja äh, see lülitakse sisse siis, kui liiga palju tuult on. siis muutub elektri hind negatiivseks, süsteemis on, on liiga palju energiat, siis lülitub see süsteemi osa sisse. miks seda rohkem ei kasutata? seda paindlikkust tuleb, selleks on vaja äh, koordineeritud tegevust, et seda kõike müüa, üksinda seda teha ei saa. ja nõudluse äh, aktiivsus ei ole nii aktiivne kui Ameerika Ühendriikides, me peame väiksed äh, pakkujad koondama ja, ja turgu arendama, turgu toetama härra Erikson, vastuseks teile arbitraaž. osta energiat odavalt, müüa kallilt, see on arbitraaž, see on hea energia salvestamise seisukohast, aga energia hind kajastab äh, reaalturgu kui meil ei ole piisavalt paindlikkust, piisavalt pakkumist, siis hind läheb äh, üles, kui on liiga palju pakkumist, hind läheb äh, alla või negatiivseks turudisaini seisukohast peaks see hinnasignaal äh, lõpuks kanduma lõpptarbijani välja. aga siis tekib see küsimus, kas äh, võib tekkida ka olukord, kus äh, tarbija pakub, maksab viis tuhat eurot kilovati eest. kus on see piirmäär? kas ainult tööstustarbijad peaksid reaalhinnaga kokku puutuma ja majapidamistarbijad mitte? see, see on kõik otsustada küsimuses, aga arbitraaž on üks salvestusega seotud tähtis küsimus ning äh, tuleb kasutada ära kõiki kasumivoogusid haldamiseks, äh, selleks, et odavalt osta, kallilt müüa ja siis see viimane küsimus äh, ilma gaasita hakkama saamise aeg, pidades seda, kui palju on energiat vaja Euroopa energiasüsteemis, siis tõenäoliselt minu eluajal seda ei juhtu. So I uh, like first to nii, mina vastaksin äh, ka selle äh, soojuse tootmise kohta tähtis on nii, et me ütleme, et meil on siin küttesüsteem, jah, see on meil detsentraliseeritud ja elektrisüsteem midagi muud. tulevikus äh, minu arvates on näha, et need kaks süsteemi äh, ühinevad, integreeruvad ja meil on rohkem ja rohkem elektrit vaja, sellepärast et äh, taastuvenergia ikkagi töötab, toodab kõigepealt elektrit, tuulegeneraatorid ja, ja nii edasi. nüüd, aga küsimus on see, kuidas seda energiat tõhusalt konverteerida, muidugi äh, meil on soojuspumbad, aga ega soojuspumpa ka iga, igasse majja ei saa panna. seega meil on vaja nüüd pikemas perspektiivis teha nii, et äh, elamud või, või ehitised oleksid äh, kohandatavad või kohandatud soojuspumpade kasutamiseks ja siis on tõesti näha, et taastuvenergia kasutus jõuab ka kodumajapidamisse. nüüd Saksamaal kasutatakse kuussada teravat äh, tundi äh, elamutes, aga ma ei tea, kui tõesti me suudaksime äh, kõike seda muuta, siis kasutaks palju rohkem kui täna. see on tohutu potentsiaal. ja ma arvan, et oluline on seda näha, me peaksime sellega tegelema. järgmine küsimus puudutas, äh, miks meil ei ole ikka veel vesinikku, miks äh, ja keegi küsis, kas ei saaks äh, vesinikku terasesektoris kasutada. Siemens aitas läbi viia ühe uuringu, kuidas terasetehast vesinikuga varustada või energiaga varustada, kasutades vesinikku, põhimõtteliselt on see võimalik, seda uurimust küll ei avaldatud, aga juba täna kasutatakse näiteks äh, ammooniumi tootmisel vesinikku, keemiatööstuses näiteks äh, enne, kui me uut turgu hakkame äh, kujundama, siis peame, peame mõtlema nendele olemasolevatele turgudele ja neid restruktureerima päris pikas perspektiivis on ilmselt meil vaja äh, kasutusele võtta äh, vesinikuenergiaga terasesektoris, aga mitte veel homme. ja nüüd meil oli veel üks küsimus. miks meil ei ole praegu veel seda vesinikumajandust? et mis oli see E, eksiarvamus, mis meid juhtis. üheksakümnendatel aastatel tõesti lood-, loodeti, et need kütuseelemendid äh, saavad olema väga odavad, e, näiteks autotööstuses arvati, et nad on, on sama odavad kui mingi mootor. ja see oli täiesti vale mõte. muidugi, kui nii oleks läinud, siis oleks toimunud olulised muudatused e, elementide, kütuseelementide kasutuses. aga ei toimunud ja siis äh, ma arvan, et kaks tuhat viiskümmend kasutatakse ikka veel ka äh, gaasi tagavara töötavaid elektrijaamu. nii, mina tahaksin öelda, meil on siin kaks mudelit, üks on elektrolüüs äh, vesiku tootmiseks ja siis on meil Siemensi mudel, kes, kus siis seletatakse, mis, mis kõik võib toimuda, siis meil on statsionaarne mudel ja siis meil on veel kaks paneeliliiget siin, kes kõike võivad seletada. et milliseid kütu, kütuselemente on võimalik kasutada. kõigepealt härra Ericssoni äh, küsimusele juba professor vastas, aga nüüd et, et me kui suures koguses siis äh, vesinikku hakatakse kasutama tulevikus, kui me nüüd kõike kokku arvutame? me tegelikult toodame juba praegu äh, energiat, mida, millega saaks äh, kaks miljon autot sõita, aga me ei, me ei saa kasutatud seda. näiteks rafineerimisprotsessis ilma igasuguste emissioonideta, heiteta saab erinevaid aineid asendada ja, ja kasutada vesinikku. meie süsinikujälg on siis ka suurepärane. nüüd Paul Rüüvi, kus tema on? ah, näed, siinsamas. Te küsisite eh, nende arukate linnade kohta, ma läheksin isegi veel kaugemale, küsiksin, millised võiksid olla nutikad TEN-T koridorid praegu räägitakse süsinikuvabast majandusest, aga keegi ei tea, kuidas seda saavutada. Ähm, näiteks ähm, kaubavedu toimub mitte enam äh, rongidega, vaid järjest rohkem äh, veoautodega, mis töötavad diiselil. aga mõelge nendele samadele kaubaveokoridoridele, äh, kus võiks ühe standardi alusel sarnaseid kütuse või laadimisjaamu luua, ma ei tea kõik peaks olema ju sarnane Euroopas. ühe sama veokiga peaks Sitsiiliast äh, Kopenhaagenisse jõudma, igal pool peaks olema võimalik autot laadida. nii, ja härra Kerkile. ma tahaksin rõhutada ühte asja ja ma arvan, et ma ütlesin selle ka ära oma ettekandes. kütuseelementidega võib saavutada väga kõrge efektiivsuse. minu äh, sõbrad võib-olla seletavad täpsemalt, tõus võib olla kuni kuuskümmend protsenti. härra Kohlitšek, teie teate väga hästi, äh, kuidas tehnoloogia toimib, te olete ju suur äh, avatöör, aga nüüd mina äh, parlamendiliikmena kaks tuhat neli mäletan veel, kuidas räägiti biokütusest suure hooga. kõik rääkisid sellest, ükski diskussioon ilma selleta ei toim-, möödunud väga palju õigusakte võeti vastu, siis kaks-kolm aastat hiljem hakati äh, vastupidist rääkima. niisugused ähm, kampaaniad on üsna, üsna, üsna ohtlikud. poliitikud, rahvast, kõiki lollitatakse. tegelikult meenutab mulle see kütuseelementide üleskiitmine veel ühte-teist. niimoodi kampaania korras ei saa eh, midagi muuta. meil on teatud piirid olemas ja siis on eh, inimesed ka pettunud lõppude lõpuks. härra Saudargast, aitäh küsimuse eest. küsite, miks mõnda tehnoloogiat praegu ei kasutata? annan teile Euroopa Parlamendist näite uus ehitis Luksemburgis Konrad Adenaueri eh, hoone Äh, alguses oli ette nähtud seal kütuseelementide kasutamine nullemissioonidega, siis kui hanked korraldati, see oli hanke tingimus. siis tulid pakkumised ja hinnad ja Euroopa Parlamendi otsuse tegemise protsessis mitte presidendi tasandil, vaid kusagil allpool öeldi, ah ei, see on liiga kallis. me ei otsusta, me ei taha seda. kuskil haldustasandil öeldi, et see on liiga kallis. muidugi praegusel hetkel on see kallis, sellepärast et see on uus tehnoloogia. kui niisugustest probleemidest äh, üle ei saada, siis need probleemid jäävadki meile jalgu nii, Jerzy kahjuks läks ära, aga tema küsis põhimõttelise tähtsusega küsimuse. milles härra Rifkin eksis? või äh, tegi ta midagi hoopis head meie vesinikumajandusele? vesinikumajanduse toetajad arvavad, et härra Rifkin tegelikult tehnoloogiale midagi head ei teinud, sellepärast et ta lõi liiga suuri ootusi ja siis me pidime nagu äh, suuri lubadusi andma kaks-kolm korda võib selliseid suuri lubadusi anda, kui teate, neid täita ei suuda, siis jääte te kaotajaks. ja nii see on. härra Rifkinit isegi USA-s ei tunta eh, vesinikuenergia propageerijana, siin Euroopas tuntakse teda palju rohkem selles rollis, võib-olla Californias, aga, aga mitte Euroopas. nüüd pärast COP kahtekümmend ühte, võib-olla mäletate, me oleme rääkinud nendest küsimustest. praegu ei kahtle enam keegi, et äh, äh, globaalsel tasandil on kohustused võetud ja nüüd tuleb vaadata, kuidas need kohustusi täita. Greenpeace oma viimases raportis, mis rääkis energiarevolutsioonist, on rääkinud taastuvenergiast ja vesinikust kümneid-kümneid kordi. nüüd, kui te räägite kahe tuhande viiekümnendast aastast ja, ja me ei, ei taha selleks ajaks enam emissioone või heit-, kasvuhoonegaasiheited toota, siis ei, meil ei ole valikut. aitäh ja viimasena saab vastamiseks võju siis ähm, härra Vostens. Äh, nendele küsimustele on siiamaani juba üsna põhjalikult äh, vastatud, äh, nii et, et seetõttu on viimane olla kerge ma arvasin, et nutilinnade kohas meil on olemas tehnoloogia nende isesõitvate autode jaoks, me peame seda tehnoloogiat lihtsalt katke, katsetama ja ausalt öelda siiani on see tehnoloogia üsna muljetavaldav olnud. aga äh, meil on vaja veel paljusid äh, arutelusid äh, transpordi peadirektoraadiga ja paljude teiste peadirektoraatidega, et sellise tehnoloogiat saaks ka kasutusele võtta Euroopas me oleme juba äh, transpordi dekarboniseerimisele tunnistajaks olnud, äh, kui me vaatame oma linna äh, ja vaatame õhu kvaliteeti, siis siin ei ole ju Hiina, siin on Euroopa ja need hoiatused õhukvaliteedi kohta näiteks Lõuna-Euroopas, isegi Hispaania puhul on, see on üsna murettekitav, nii et, et ma arvan, et CO2 heitme vähendamine transpordisektoris on väga oluline kas me teeme siis midagi raskeveokite vallas või võtame elektriautod kasutusele või midagi kindlasti tuleb teha. nüüd, mis puudutab uusi ärimudeleid, siis nende mudelite äh, propageerijad on juba olemas, me oleme näinud, kuidas akusid juba kasutatakse kasutatakse neid uusi tehnoloogiaid ja niimoodi eh, saavad eh, nende tehnoloogiate müüjad raha teenida ja nende kliendid hoiavad raha kokku. nii et, et eh, meie tegelikult tahame et ärge seadke meie teele tõkistusi, ärge, ärge seadke tõkist-, tak-, takistusi nende tehnoloogiate turule toomiseks, sest need tehnoloogiad pakuvad lahendusi paljudele Euroopa energiaprobleemidele ning äh, härra Kulitšeki küsimusele vastuseks ütles, et mina äh, kasutan oma kaasaskantavat süsteemi äh, auto laadimiseks. kui teil elektriautot ei ole, siis võite seda kasutada oma naabri auto laadimiseks, seda ma soovitaksin. ma arvan, et on väga palju selliseid ärimudeleid, mida me saame kasutada ja energia salvestamine minu arvates on äh, Äh, selle kõige keskmesse, mida me oma võrguga peame tegema, kuidas me peame äh, turu ühe ülesehitust kujundama niimoodi, et lõpptarbija jaoks raha kokku hoida ja anda meile kõigile äh, siin Euroopa Liidus palju suurema energiavarustuskindluse ja arusaamise sellest, mis tegelikult toimub. suur aitäh! minu arvates oli see tegemist, oli tegemist väga tõhusa äh, Äh, kuulamisega me oleme oma akusid laadinud uueks tegevuseks. me oleme saanud palju mõtlemisainet sellest, mida saaks või võiks teha ja me tunneme, et äh, me oleme vastutavad selle turu eest, sellepärast et see aitab mitte üksnes Euroopa majandust, see tegelikult on globaalne probleem tahaksin tänada kõiki tänaseid esinejaid ja tahaksin tänada ka neid saadikuid, kes kohal on. tahaksin teid tänada aktiivse osaluse eest aruteludest ja tahaksin tänada ka sõpru komisjonist ja kõiki neid, kes meid kuulasid ning tahaksin küsida, kas keegi soovib tõstatada mõningaid muid küsimusi, kui ei, siis ütlen teile, et kahekümne kolmandal mail on meie komisjoni järgmine koosolek kell kolm ja kahekümne neljandal mail kella üheksast kaheteist kolmekümneni, nii et, et siis kohtume, kena õhtut ja kõike paremat. koosolek on lõppenud. On the Lindebike if you want. ja võite Lindebike'iga äh,, rattaga proovisõitu teha, ütleb härra Saltsimarkakis.